tulevad põllumajandus, põllumajandusest, seega me peame arvestama ka põllumajanduspoliitikat. suur tänu, proua Kreesa ja nüüd äh, järgmisena sotsiaalkomisjoni nimel proua Peres.